mul on teile üks teade. IMCO komisjon on edastanud paranduse Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstile kooskõlas äh, kodukorra reegliga kakssada kuusteist. Äh, see parandus loetakse heaks kiidetud kahekümne nelja tunni jooksul peale teate avaldamist välja arvatud juhul, kui mõni fraktsioon või nelikümmend äh, parlamendiliiget ei nõua selle hääletuse panemist. parandus on avaldatud äh, Seanss on direkt äh, veebilehel ja selle pealkiri avaldatakse ka tänase istungjärgu protokollis. järgmine päevakorrapunkt on hääletused. härra Katsolina raport ja panen raporti hääletusele, nimeline hääletus hääletus algab. Avete votato tutti? kas kõik on hääletanud?